Ja, ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, die, die übers, die Verdol- tere hommikust, ma arvan, et äh, tõlge peaks toimima. kontrollime, kas tõlge toimib. tere hommikust, siis äh, asume päevakorra juurde see on teil olemas, muudatusi ei soovitud mulle esitada, seetõttu see on kinnitatud. ja mis puudutab ähm, esimehe teadaandeid, siis äh, palun teil pöörata tähelepanu keelerežiimile ja sellele, et koosolek antakse üle veebis. kõigepealt ähm, kolleeg äh, Sarvamaa arvamus. Äh, kas raportöör soovib sõna? ei soovi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 kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt. siin on äh, suuline muudatusettepanek, kas sellele on vastuväiteid? kolmkümmend üks koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kolmes osas, vabandust. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle teise osa. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga ei olnud päris selge. jah, tagasi lükatud, vabandust, jah kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kui vastuväiteid ei ole poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli koos, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu. kontrollime üle selle nelikümmend viis. ja tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt vastu. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, kolm, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu. ja see tuleb üle kontrollida, muudatusettepanek kolm. ja tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, eh, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, eh, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd eh, nimeline hääletus kogu muudetud resolutsiooni osas hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud ja see on võetud äh, vastu üheksateist äh, häält poolt, kaks vastu. ITRE, our raportöör Martina Tla-. nüüd äh, ITRE raport, Martina Tlabadjova on raportöör, kui te sõna ei soovi, siis tuleme kohe raporti hääletuse juurde. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda. muudatusettepanek kolmkümmend tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nii, kontrollime kolmkümmend kaks. kontroll lõppes, vastu võetud. kolmkümmend kolmkümmend kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tundub, et oli vastu võetud, ütleb esinaine nii, no võime kontrollida. muudatusettepanek neli, tõepoolest vastu võetud. jaa, selgelt vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitse koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa ja kolmkümmend kuus äh, käivad kokku äh, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. küm-, kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu. kas võime seda kontrollida? vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda ka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 hääletus lõppes, äh, see on vastu võetud äh, kakskümmend kaks äh, nulli vastu. palju õnne raportöörile. me hääletame järgmist raportit, härra Kürinski raportit Berinski raportit. Ah, siiski ei, ma kiirustasin. enne Martina Dlabajova raport proua Traberova sõna ei soovi, lähme edasi. ja seega me läheme kohe hääletuse juurde, muudatusettepanek üksteist, kes kõik saavad aru, kus me oleme, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletuid, kontrollime, üksteist. Check is over and it is adopted. me kontrollisime, vastu võetud kaksteist, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. jah. Uh, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, viis on tehniline parandusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viisteist, poolt, vastu, erapooletuid, arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime. viisteist. vastu võetud, vabandust. kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid. vastu võetud seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid. tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt? vastu erapooletuid. ma arvan, et tagasi lükatud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime. ja tõepoolest vastu võetud. see oli kakskümmend, nüüd siis edasi kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kakskümmend kuus kontrollime. and it is adopted, sorry. vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuid kontrollime. kakskümmend kaheksa kontroll on alanud. And it is adopted. vastu võetud. vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, era-, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks kontrollime. It is adopted. vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend üks langeb ära. aga soovitakse kontrolli nelikümmend kaks, kontrollime. nelikümmend kaks me kontrollime. üks hääl on puudu. nelikümmend kaks me kontrollime. kontroll on lõppenud, vastu võetud seega nelikümmend üks langeb ära, nelikümmend kolm poolt, vastu, äh, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, nelikümmend kaheksa kontrollime. Forty, forty eight, I think it was adopted. ma arvan, et vastu võetud, tõepoolest vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime viiskümmend kaks okei okay., check is over. kontroll on lõppenud. vabandust. võib-olla ma liikusin liiga kiiresti edasi, viiskümmend kaks oli tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime ka viitekümmet kolme, palun. It is adopted. vastu võetud, tõesti, andke andeks yeah, yeah, yeah, you know, yeah, frankly, frankly spoken I ausalt öelda mõtlesin sedasama, tõlgid ei kuulnud seda mõtet. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend viis. kas kontrollime ka viiskümmend neli, kontroll on alanud. Let's signal. It is, it is rejected huh?. tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend poolt vastu, e, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja põhjenduspunktid üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu, tagasi lükatud ja kümme poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd äh, resolutsioon muudetud kujul, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. ja äh, hääletus on lõppenud, äh, vastu võetud suure häälteenamusega, me õnnitleme raportööri. edasi Euroopa Sotsiaalfond äh, pluss, raportöör härra Pirinski, palun, teil on sõna. tänan, esineja kolleegid, selles raportis me oleme pakkunud välja, et tuleks suhteliselt tugevalt üle vaadata see, mida komisjon on äh, ette pannud. kuna praegu ei ole aega ja võimalust siin äh, detailidesse minna, siis äh, ma lihtsalt tahaksin öelda, et võib tekkida küsimusi ja võib-olla mõned asjad ei ole päris selged esinejana, kui me seda raportit äh, tutvustasime, siis äh, oli selge, et äh, komisjoni ettepanek tehakse siin tugevalt ümber ja võib-olla on teatavaid kõhklusi ähm, toetada kõiki tekstiosi, kõiki muudatusettepanekuid, eks see hääletus seda ka näitab, aga ma teeksin ettepaneku et äh, me võtaksime selle arvamuse vastu, saadaksime selle tööhõivekomisjonile, sellepärast et me oleme sellega kõva vaeva näinud, oleme vaatanud üle ka kattumised äh, teiste määruste õigusaktidega ja sellest kõigest lähtuvalt äh, on oluline, et see ettepanek ja meie arvamus osana sellest ei äh, läheks kaduma, nii et ma palun toetust sellele arvamusele tervikuna, aitäh. suur tänu. paneme nüüd hääletusele muudatusettepanek number viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üks. kontrollime üle muudatusettepanek kuus. üks hääl on puudu, aga kontroll on läbi ja tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu. kontrollime üle selle kompromiss üks tagasi lükatud. kõneleja mikrofonita tõlgid ei kuule ja ei saa tõlkida. suur enamus tõesti. kompromiss üks on tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle muudatusettepanek seitse. tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, sada viis. ja tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, kompromiss kaks. vastu võetud, vabandust. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle. muudatusettepanek kümme ja tagasi lükatud. üksteist langeb ära, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm ja äh, ärme raiska aega, teeme selle kohe elektrooniliselt kompromiss kolm, üks hääl on veel puudu ja aitäh, vastu võetud. sada kaheksa poolt. sada kaheksa langeb ära või? ei. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme, sada üksteist langevad ära, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmteist. palun kontrollime kolmteist. ja kõik peavad osalema hääletamisel, see on tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist on tagasi võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kakskümmend kolm langeb ära, nii, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, see langeb ka ära, vabandust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 tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis on tagasi võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. peaks olema vastu võetud, kontrollime selle üle. ja vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks on tagasi võetud, viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse on tagasi võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks. kontrollime üle, muudatusettepanek üks ja kontroll on läbi ja vastu võetud, vabandust. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siit keegi on puudu siit hääletusest? hea kontroll sai läbi ja vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli langeb ära, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, kontrollime üle selle, kontrollime üle kaheksakümmend. ja hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, kontrollime üle, kaheksakümmend kaks ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu kontrollime üle kaheksakümmend kolm, hästi ja kontroll on läbi ja vabandust, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt. kontrollime üle kaheksakümmend üheksa. kontrollime kaheksakümmend üheksa ja kontroll on alanud. ja vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime üle, üheksakümmend üks. üheksakümmend üks. ja tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, üheksakümmend kolm poolt, vastu. kontrollime üle. üheksakümmend kolm, elektroniline hääletus. ja vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt. kontrollime kohe üle üheksakümmend seitse. And it is rejected. Ninety eight in favor. tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime selle üle. sada kolm. sada kolm. Two missing, still two missing. kaks häält on veel puudu. palun vajutage nuppu ja vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu arvamust äh, muudetud kujul, äh, nimeline hääletus on alanud. ja suure häälteenamusega vastu võetud õnnesoovid raportöörile. Opinion to the globalization hmm? kakskümmend kaks üks vastu, üks erapooletu. nüüd aga läheb hääletusele globaliseerumisega kohandamise fond. alustame muudatusettepanekuga nelikümmend. kas olete valmis? poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu kas võiksime kontrollida, nelikümmend üks kontrollime. nelikümmend üks, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. tundub, et tagasi lükatud, aga ma pole kindel. vastu võetud, vabandust. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend kuus äh, langeb ära, nelikümmend seitse poolt, vastu vabandust, ütleb esinaine. kui nelikümmend neli nelikümmend viis vastu võetakse, siis äh, nelikümmend kuus langeb ära. nelikümmend neli võeti vastu. no hääletame. nelikümmend kuus poolt. nelikümmend viis lükati tagasi. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud meil on selgemat hääletusnimekirja vaja, ütleb esinaine. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. nelikümmend seitse, kontrollime hääletus lõppes üks hääl on puudu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletuid. Mm, see peaks olema tagasi lükatud, kontrollime. kaksteist. nii, kaks häält veel puudu, üks hääl puudu. hääletus lõppes, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud. kontrollime. peaks olema vastu võetud. jah, vastu võetud äh, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime viiskümmend seitse hääletus lõppes. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime, kuuskümmend viis. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid. kas võiksime kuutekümmet kuute kontrollida? hääletus lõppes. kõik on poolt, suurepärane. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt kontrollime seitseteist. hääletus algas. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud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 tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. kas tahate, kontrollime? no kontrollime, seitsekümmend kaheksa. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viimane lükati tagasi, nüüd see võeti vastu, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid peaks olema tagasi lükatud, kontrollime tagasi lükatud, jah. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kakskümmend kuus, kontrolli. üks hääl puudu praegu ja see on tõesti oluline antud juhul, kõik peavad hääletama. üksteist, üksteist on praegu kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud jällegi üksteist, üksteist, no võime kontrollida. et kui kõik osa võtavad, siis on tulemus ikka üksteist, üksteist. no kümme, kaksteist. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid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 kontrollime seda. tundub, et on vastu võetud, pole kindel. vastu võetud tõepoolest. nüüd aga kogu arvamus äh, nimelisele hääletusele. hääletus algas. ikka üks hääl puudu, nimeline hääletus et äh, need, kes äh, hääletusel osalesid, need peaksid ka pärast nimekirjas olema. Mariann, kas sa hääletasid? üks on ikka puudu. nii, nüüd on korras. Äh, üheksateist poolt, kolm vastu, erapooletuid ei olnud. palju õnne härra Barniole. Opinion on. Läheme edasi Interregi raportiga, mille raportöör on härra Koon, kas te soovite sõna? ei soovi, siis me asume hääletama. kas te olete valmis? kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. jah, kontrollime. kolmkümmend, kontroll on alanud kakskümmend kolm hääletajat, kes siis juurde tuli. kakskümmend kaks. kakskümmend kaks, keegi on puudu. nii. aga kontroll on lõppenud ja tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. kas kontrollime kolmkümmend kolm? kontroll on lõppenud, vabandage, tagasi lükatud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. vabandust kaks me juba kontrollisime, ei, mul on segamini, ütleb juhataja. seega siis kontrollime teist muudatusettepanekut, kaks kontrolli on alanud. jah, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kas kontrollime uuesti? kolmkümmend neli, me kontrollime. palun vajutage ka nuppe. kolmkümmend neli, kaks inimest on ikka puudu, kolmkümmend neli. kontroll on lõppenud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, kolm, kes on poolt, kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, kes on poolt. neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu, tagasi lükatud, vabandust, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, üheksa, kontrollime. ja kontroll on lõppenud. tagasi lükatud. kümme, kes on poolt vabandust, kolmkümmend seitse, ütleb juhataja kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, erapooletuid peaks olema vastu võetud, aga kontrollime, kontrollime neljakümmet. Let's check forty. nelikümmend me kont-. It is rejected, I am sorry. Twelve. tagasi lükatud, kahju küll, kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime ka seda, kaksteist kontroll on alanud. kaksteist on kontrollimisel üks kaart on endiselt puudu. aga igal juhul vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, neliteist kontrollime kas saame kontrollida vastu, vastu võetud? nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, üks, kontrollime. üks on kontrollimisel ja kontroll on lõppenud, vastu võetud kaheksateist, poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, era-, kontrollime kakskümmend seitse, kontroll on alanud. kakskümmend seitse on kontrollimisel ja vastu võetud ja resolutsioon või arvamus muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. vastu võetud üheksateist poolthäält, mitte keegi ei ole vastu ja kaks äh, isikut jääb erapooletuks. ja nüüd paneme me hääletusele ka viimase äh, tänase arvamuse, see on siis Jüri ja Liibe äh, raport, Tõnis De Jong on raportöör, kas te soovite sõna, kui ei, siis me alustame viiskümmend. poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksa, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend üks, poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. hea küll, kontrollime, kümme, kontroll on alanud. üks kolleeg on puudu, palun vajutage nuppu. vajutage nuppu. jah, vastu võetud viiskümmend kolm langeb ära, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, eh, tagasi lükatud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, kuusteist on tagasi lükatud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksateist langeb ära, üheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üks, kakskümmend kaks vastu ei võetud, siis üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud aga kontrollime. muudatusettepanek kaks on kontrollimisel muudatusettepanek kaks, kaks ja endiselt on kaks kolleegi puudu, kaks kolleegi ei ole hääletanud. nii, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm, vastu, Äh, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, neli me kontrollime. niisiis neli, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolmkümmend kuus, kontrollime. ei, te ütlete, et kindlasti vastu võetud, selge, vastu võetud. kolmkümmend kuus on vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viit. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kaks poolt. ei, nelikümmend kaks langeb ära, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend, jah, seitse läheb kontrollimisele vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. arvamus muudetud kujul tervikuna nimeline hääletus ja hääletus on alanud. üheksateist poolthäält, üks vastuhääl, me õnnitleme raportööri, suur aitäh. sellega saame me hääletuse lõpetada ja saame hääletada ka koosoleku saame lõpetada ka koosoleku, suur tänu teile ja me kohtume juba esmaspäeval kell kolm uuel koosolekul, tänan teid!